Cari colleghi, diamo inizio alla... kallid kolleegid, alustagem hääletust. ning eh, nüüd toimub hääletamine, enne seda, kui me hääletama saame hakata, tahaksin teile teatada, et majandusasjade komisjon esitas parandus, eh, parandava märkuse see on, see, see märkus pannakse protokolli, võttes võttes arvesse kodukorra artikli kakssada kuusteist punkt neli ning see parandus kantakse sisse väst, vaht, välja arvatud juhul, kui üks poliitiline fraktsioon või nelikümmend saadikut paluta, paluvad, et see